Euroopa Komisjoni esindajaid ja nõukogu esindajaid. meie seas on äh, komisjoni president ja Rootsi Euroopa asjade minister. daamid ja härrad, sooviksin vastu võtta eilse kohtumise teksti ja äh, protokolli, need on äh, teile laiali jaotatud, kas teil on märkusi seoses eilsete, eilse protokolliga või tekstiga, kuna ma sellele vastuvõtjaid ei näe, siis need tekstid on vastu võetud. näen, et sõna soovib härra Schultz, palun, teil on sõna. härra president, minu märkused ei ole seotud eilse kohtumise äh, protokolliga, aga tahaksin siiski viidata ühele juhtumisele, mis leidis täna hommikusel istungil. minu kolleeg Kinga Kunts minu fraktsiooni liige, pealegi veel Ungari endine välisminister, osales tänahommikuses debatis. Kristina Vormai eh, Jopeki fašistlikust parteist solvas eh, minu kolleegi täiesti vastuvõetamatult. Ungari välisministrina tegi proua Guntsera palju rohkem kui ükski teine inimene selles riigis äh, Äh, üritades saavutada diplomaatilist tasakaalu naaberriikidega. minu arvates see selline täiesti vastuvõetamatu laim, mis tuli meie fašistliku kolleegi poolt, see peaks, selle peaks tagasi võtma ja selle eest peaks vabandama. aitäh, härra Schultz, teie seisukohavõtu eest. sõna on palunud ka proua Kunts isiklikel, äh, isiklikuks seisukohavõtuks. Progins, teil on sõna. suur aitäh, äh, härra president, aitäh, et te andsite mulle võimaluse sõna võtta. vabandan, et pean täna pärastlõunal sõna võtma ja siin Euroopa Parlamendis äh, teie ees kõnelema. Kristina Morvai partei Äh, tuleneb sõjaväelisest organisatsioonist, see tuli esile aastal kaks tuhat kuus, see partei üritab inimesi hirmutada, keskendub juutidele, mustlastele. hiljuti läks see partei Ungaris laiali, aga nüüd näeme me seda, et üks selle partei liige tuleb siia äh, univormis. see on selline partei, mis on juutide reisijate vastu, ta on rääkinud Ungarist, kes on nagu Euroopa Liidu koloonia, ainult provints. Ungari paremäärmuslased on pidanud terve rea demonstratsioone, nad on vigastanud sadu politseinikke nad on süüdanud põlema Ungari televisiooni peakontori, nad on üritanud äh, äh, riiklikel pühadel, riiklikel festivalidel äh, erinevalt käituda pärast seda, kui Raudne kardin langes, ei ole politseinikud saanud päris korralikult, nad ei ole teadnud, kuidas selliste ekstremistidega käituda politsei raport tulenes nendest demonstratsioonidest Ungaris ja loomulikult on probleeme, eh, probleeme politsei käitumisega, sellega me oleme nõus, aga proua Morvaile tahan ma öelda, et kui ta räägib omaenda riigi institutsioonidest nagu diktaatorlusest, sest et ta väidab, et Ungari ei ole demokraatia, kui eh, demokraatiat ei oleks, siis teie, proua Morvai, siin Euroopa Parlamendis sõna võtta ka ei saaks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 teen lühidalt. härra Schulz, kuidas te saate, võttes aluseks rea parlamendiliikme eh, seisukohavõtte, kuidas te saate kirjeldada parteid fašistlikuna, isegi lihtsalt sellepärast, et Euroopa Liit ei ole nõus meie partei mõtetega, te räägite siin neljasajast tuhandest hääletajast kui fašistidest, härra Schulz. suur aitäh! sellega on lõppenud äh, see isiklike seisukohavõttude seeria. sooviksin teid informeerida sellest, et koos nõukogu eesistujaga allkirjastan ma kolmapäeval kakskümmend kaks õiguslikku akti, mis on vastu võetud kaasotsustusmenetluse käigus Euroopa Parlamendi kodukorra reegli seitsekümmend neli järgi. tahan teid informeerida sellest, et kell kolm kolmapäeval täiskogu saalis allkirjastatakse neli finantsteenuste teksti, nende aktide äh, pealkirjad